ja nüüd äh, alustame hääletust ja kõigepealt hääletame Taani raportit, protokoll Euroopa Liidu kohtu põhikirja kohta ja sõna saab proua Tain aitäh, kolleegid Te,, tegemist on kahe raportiga, kahe tehnilise raportiga, mis puudutavad Euroopa kohut ja Euroopa Parlament kahetseb, et, et kohtunike arvu suurendamine äh, Äh, üldkohtus, mida palus nii nõukogu kui ka, äh, mida palus nii komisjon kui ka parlament, kukkus läbi, kuna liikmesriigid ei suutnud kokkuleppele jõuda. Äh, on arutatud kõikvõimalikke lahendusi ning mm, ja mitte kunagi varem ei ole me siin parlamendis olnud sellises olukorras, Äh, nagu me oleme praegu. niisiis, äh, see kohtunike küsimus jääb praegu lahendamata, aga ma loodan, et me suudame selle küsimuse lahendada järgmisel korral ja kutsun liikmesriikide kodanikke ja liikmesriike samuti üles mitte lubama inimestel lihtsalt niimoodi mängida põhikirja oluliste reeglitega. aitäh, proua Tain! tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud. härra Postelt, kas teil on nüüd kaart? kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. see on vastu võetud ja nüüd hääletame järgmist proua Taini raportit, mis puudutab Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohtu asenduskohtunikke. nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? sellisel juhul on hääletus lõppenud. vastu võetud ja nüüd äh, härra Fermi raport, mis puudutab rahalist abi üle-euroopaliste transpordi- ja energiavõrgude valdkonnas. plokk üks kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, plokk kaks langeb seega ära ja hääletame nüüd muudetud kujul komisjoni ettepaneku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd õigusloomealane resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Äh, õnnitlused raportöörile. ja nüüd hääletame proua Balsani raportit, mis puudutab paranduseelarve projekti number kolm. kõigepealt hääletame kogu teksti üks kuni seitsme plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. vastu võetud. ja nüüd äh, Ida-Jeruusalemma teemaline hääletus. ECR, ECR fraktsiooni resolutsioon, hääletame seda kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapo-, see on tagasi lükatud ja nüüd ühisresolutsioon sotsiaaldemokraatidelt, Aldelt, Rohelistelt ja Kuuelt. kõigepealt peame osade kaupa hääletama äh, paragrahvi kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletud. me peame seda kontrollima. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. ja nüüd äh, muudatus üks Rahvaparteilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. aga kontrollime siiski. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud. peame jällegi kontrollima, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud see on vastu võetud. aitäh. see oli viimane täiskogu enne suvepuhkust. suur aitäh teile kõigile ja ilusat puhkust. okei okay..